lugupeetud kolleegid, eh, proua volinik, jätkakem siis tööd. meie järgmine päevakorrapunkt on härra Hökmarki raport, see puudutab raadiospektri poliitikat. ja kõigepealt me annaksime sõna raportöörile. Eh, president, volinik lugupeetud kolleegid, see raport puudutab seda, kuidas me saaksime Euroopas teha liidri ja väga hea, et meil toimub niisugune arutelu täna. E, viie, e, aastal tuhat üheksasada viiskümmend, kui härra Schumann tuli välja ideega niisugune liit luua, siis me rääkisime siin e, söest ja terasest, aga täna me räägime tulevikutehnoloogiast, olulisest tehnoloogiast, mis tagab Euroopale tuleviku. mul on väga hea meel, et äh, need äh, ettepanekud, äh, mis täna teie ette jõuavad, sündisid väga heast koostulekust, me proua Trautmann, proua Rooda, härra Lambert. ja täna arutame me ettepanekut mis võib eh, aita Euroopal uuesti jõuda lihtri eh, positsioonile. me räägime siin telefonitehnoloogiast, internetist ja minu jaoks äh,, härra president, on kogu see arutelu erinevate ettepanekute ümber aruteluks sellest, milline on meie valik, kas Euroopa äh, tahab olla esimene, teine või kolmas. minu jaoks on valik väga lihtne. mõnikord, kui me räägime maailma suurimatest majandustest, siis me räägime siin Hiinast või USA-st ja me lihtsalt unustame ära, et Euroopa Liit on tegelikult maailma suurim majandus. aga meil ei ole kõige suurem turg. ja praegu on meie kätes arutelu, kas me tahame need muudatused sisse viia, kas me tahame muuta seda, mis toob kaasa muutuse. me peame eh, igas valdkonnas tagama, et eh, me suudame olla liidrid, vaja on telekomi maakaarti selleks, et meil oleks eh, kõige parem eh, kiirus interneti eh, arengus, sest et alles niimoodi me saame eh, luua võimalused uutele majandusharudele, me suudame olla konkurentsivõimelised. vaja on mõelda eh, järgmise, järgmise põlvkonna kõikide Yahoo'de ja Google'ite peale, kõikide nende ettevõtete peale, mis toovad meile konkurentsivõime, mis toovad innovatsiooni ja see on võimalik ning eh, me peame otsustama, kas me laseme ette Hiina, India, USA või eh, mitte, eh, me peame mõtlema, kas kaks tuhat kolmteist on see aeg, millal me saame rääkida kaheteistkümnest gigahertsist kas meil on kaksteist megahertsi selleks tähtpäevaks, selleks tähtajaks, mil, mida me lubasime või mitte? me peame hakkama arutama, eh, mida eh, teha lairiba vallas, sest et kui me seda ei tee, siis otsustatakse meie eest eh, tulevikus me peaksime andma 3G, 4G litsentsid vabalt, tasuta härra president, praegusel hetkel on teie ees ettepanek ning ma tahaksin, et parlament toetaks seda kogu hinges, sellepärast et siis me saaksime asja arutada liikmesriikidega ja siis me saame nendeni eh, viia selle teema, saame nende käest küsitama, kas te tahate olla number üks või number kolm, sellepärast et eh, eh, niimoodi läheb edasi meie arutelu ja otsustamise aeg on kolmapäev härra Hökmark ja nüüd ma annaksin eh, sõna eh, proua Kröösile, volinikule. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, eh, tegelikult siin nüüd eilises äratus kell ja väga kõvasti. siin on öeldud, mida meil on vaja teha ning ma tahaksin tänada kõigepealt siin härra raportööri, härra Höppmarki. tema on teinud ära väga suure töö raadiospektri poliitika osas. tõepoolest, me peame otsustama, millise tee Euroopa endale valib, kas me läheme itta või läände või vaata, võtame kesktee mida me teeme selleks, et Euroopa tõepoolest saaks esimeseks? rääkides sellest programmist, mis on oluline digitaal-Euroopa jaoks, digitaalmajanduse jaoks, kogu ühiskonna jaoks, on täiesti selge mm, selle raporti põhjal, et eh, parlament eh, jagab komisjoni eh, arvamust, et väga oluline on rakendada või langetada õigeid otsust tähtsaid raadiospektri poliitika osas, et niimoodi me saame parandada oma konkurentsivõimet, oma majandusolukorda ning me niimoodi eh, saame tuua turule innovatiivsed teenused. aga ma tahaksin siin viidata ka eh, kultuuri mõjule, need on äärmiselt olulised, sellepärast et niimoodi me anname rohkem võimalusi Euroopa kogukonnale, eh, et nad eh, saaksid aru paremini oma kultuurist ja suudaksid mõjutada kultuuri. praegusel hetkel on tõepoolest käes mm, otsustamishetk, me ei pea mitte rääkima ainult ilusaid sõnu me ei pea mitte rääkima ainult vajadustest, vaid praegu on tõepoolest tõehetk, me peame nüüd võtma enda kanda ka vastutuse. ei ole võimalik jõuda liidripositsioonile, eh, esimesele positsioonile ilma niisugust valikut tegemata, mida on vaja teha. kuid rääkides kultuurilistest aspektidest, härra president, siis ma rõhutaksin kõigepealt just nimelt seda, ma tean, et eh, parlamendiliikmetele on see teema muret teinud. me eh, peame eh, tegelikult määrama hinna, mida makstakse spektri kasutamise eest, Eh, aga eh, digitaalsisu ja eh, lairiba on võimalik arendada käsikäes. me ei tohi unustada seda, et ka kultuurile ligipääs suureneb lairiba interneti kasutamise kaudu, sest praegusel hetkel on ikkagi inimesi, kes on sellest kõrvale jäänud. oluline ei ole mitte ainult sisu, vaid oluline on ka see, et tulevikus saaks pakkuda väärtuslikke avalikke teenuseid selle kaudu. oluline on eh, pakkuda väga rikkalikke sisuteenuseid ning juurdepääsu. aga me peame mõtlema ka eh, mitmesugustele eh, segavatele faktoritele, näiteks häire, häiretele eh, võrgu kasutamises, ka nendega on vaja tegeleda. kõik Euroopa Liidu poliitikad vajavad toetust, vajavad toetust rahvusvahelisel äh,, rahvusvahelises plaanis ja ka äh, liikmesriikidel on vaja toetust, et nad äh, saaksid mm, et nad saaksid mõelda sisuteenustele ja selleks toetab neid Euroopa Liit. rääkides nüüd selle raporti sisust, siis meie toetame seda äh, raportit, peaaegu kõik, mis parlament on välja toonud, on meile vastuvõetav. eriti äh, toetame me seda äh, seisukohta, mida siin on töödud, toodud välja paari küsimuse osas. kõigepealt spekter on äärmiselt oluline selleks, et kodanikud saaksid infole juurdepääsu. teine, et Eh, vaja on jätta võimalus eh, ka lisaspektrumi avamiseks. me tõepoolest komisjonina toetame seda ettepanekut ja kui teie tahate minna kaugemale kui see, mis meie ettepanekus on, siis me kahtlemata toetame neid samme ja eh, siis Eh, me ka kinnitame seda, et tõepoolest aastaks kaks tuhat kolmteist on vaja eh, vabastada ja võtta kasutusele kaheksasaja megahertsine eh, sagedusala ja niisugune võimalus, et kõrvalejääjaid ei ole, et ei ole erandeid, see on väga mõistlik. aga tegelikult mõned vajal, mõnikord võib tekkida vajadus erandite jaoks suhetes kolmandate maadega e siin räägitakse ka e, keskkonnast, e, teadusuuringutest, e, transpordist ja ka selle jaoks on vaja raadiospektrit oluline on see, et see spektri kasutus oleks tõhus, et juurdepääs eh, spektrile oleks taskukohane. ning selleks on vaja ka toetada eh, liikmesriike, nende assotsiatsioone suhetes teiste riikidega. Euroopa Liit peab tegutsema rahvusvahelisel tasemel eh, see raport toetab komisjoni ettepanekut, aga on mõningad eh, et, ettepanekud ja muudatusettepanekud, kus mm, komisjon eh, peab eh, või arvab, et lähenemine peaks olema nüansseeritum Eh, spektrit tuleb avada kõikide sektorite jaoks kõige suuremal moel, kõige rohkem, nii palju kui võimalik ning tõepoolest on vaja tagada eh, spektri kasutus nende teenuste jaoks. Eh, me ei tohi kedagi siin kõrvale tõugata väga oluline on see, mida räägitakse konkurentsist ning eh, uue spektri avamine eh, on eh, tõepoolest oluline, aga mingite menetluste osas meie arvamused lähevad natukene lahku. Ehm, siin räägitakse ka sellest, et süsteemide üleviimine ja spektri vabastamine mm, on kulukas ja meie lähenemine mm, selle probleemi lahendamisel natukene erineb. kuid eh, need eh, lahknevused ei ole ületamatud, aga on mõned asjad, millega eh, komisjon nõustuda ei saa. et et Eh, siin on öeldud, et see eh, kohustus vabastada spektrit aastaks kaks tuhat eh, kaksteist, see kohustus ei tohi kuidagi pehmenduda, aga ma arvan, et meil on vaja sellist tõhusamat litsenseerimissüsteemi, et seda tagada, sest see on samm edasi. muidu me teeksime sammu tagasi Eh, oluline on see, mida räägitakse eh, lairiba satelliitühendustest. aga meie arvamus on eh, tehnilistes küsimustes lahknev, aga ma arvan, et me suudame need lahknevused lahendada. sest kindlasti lahendus on olemas, mis on kõikidele vastuvõetav. veel paar märkust kokkuvõtteks nii parlament kui ka komisjon tunnistab, et ettepaneku vastuvõtt peab toimuma kiiresti, sest et see on oluline, et programmi ellu viia ning tõepoolest meil on vaja eh, niisugust selget sõnumit, et mida kiiremini me seda teeme, seda parem on ning kõige paremini me saame seda teha, kui me üksteist toetame ja ma olen täiesti kindel, et parlament osaleb eh, dialoogis nõukoguga algusest peale. aega meil ei ole, aeg ei ole meie sõber selles protsessis ja lõppkokkuvõttes, kui me tahame jõuda lahenduseni ja kui me tahame tõepoolest jõuda esimesele kohale, nii nagu härra Höökmark siin ütles, siis me peame eh, leidma kõige parema tee, kuidas selles suunas minna, suur tänu. suur tänu, proua volinik ja nüüd saab sõna kolleeg Kammervert kultuurikomisjoni nimel. palun, kallis kolleeg, teil on minut kõneaega jah, suur tänu, proua president, kallid kolleegid, proua volinik, poliitilised algatused kiire internetiühenduse väljatöötamiseks on tõesti tervitatavad, kuid sagedusalasid on vähe ja tegemist on avaliku varaga ja sellepärast oli kultuurikomisjoni jaoks väga tähtis äh, öelda, et sagedusaladel on väga palju ka kultuurilisi sotsiaalseid ülesandeid. seepärast pöörasime me väga palju tähelepanu selle peale, et telekomi paketi puhul räägitakse meediapluralismi ja kultuurilise mitmekesisuse tagamisest. nii avalik-õiguslikud kui ka eraõiguslikud äh, meediakanalid peavad tagama meedia mitmekülgsuse Euroopas ja tuleb tagada see, et neil on võimalik oma tähtsat ülesannet ka tulevikus teha takistusteta. seepärast tegi kultuurikomisjon ettepanekut seitsmesaja üheksakümne megahertsist äh, ala praegusel hetkel ei avataks, kuigi meie ettepanekut äh, siiski vastutav komisjon ei arvestanud. ma oleks soovinud, et tööstuskomisjon oleks siin palju selgemaid sõnu kasutanud. väga tähtis oleks olnud ka see, et enne sageduste jagamist oleks paika pandud ka selged kompensatsioonisüsteemid selleks, et äh, need, kes kasutavad traadita mikrofone ja pea peavad sagedusaladest loobuma või ümber ähm, minema ühelt sagedusalaselt teisele, seega ka tehnoloogiat välja vahetama ei jääks, äh, ei jääks äh, neid kulusid lõpmatuseni maksma, nii et väga tähtis oleks olnud siia ka lahendus leida suur tänu ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel kolleeg Del Castillo Vera, palun. suur tänu, suur tänu, proua president suur tänu ka volinikule sissejuhatavate sõnade eest. kõigepealt tahaksin õnnitleda kolleeg Höökmarki, raportööri, sest ta on, ta on suurepärase raporti koostanud ja peale selle on ta Euroopa Liidu jaoks välja töötanud tulevikuvisiooni ja seetõttu on see raport nii väärtuslik. tahaksin tänada ka kõiki variraportööre, sest meie töö tulemuseks oli see, et tööstuskomisjonis võeti see raport ühehäälselt vastu. seda raportit äh, kannab järgmine eesmärk, kuidas meil oleks võimalik Euroopa majanduse konkurentsivõimet üleilmastuvas maailmas tugevdada. see on meie tegelikuks eesmärgiks, mis on selle raporti aluseks. ja seepärast on minu arvates see raport ka nii hea ma ei tahaks siin üksikasjadesse laskuda, tahaksin välja tuua ainult kaks-kolm äh, nüanssi, mis minu arvates on väga tähtsad. esiteks on meil tegemist olukorraga, äh, kus äh, lairiba ühendused ja kaheksakümne megahertsi sagedusala kasut-, kasutamine muutub igapäevaseks Euroopas. siin räägitakse seitsmesajast megahertsist, tegemist on sagedusalaga, mis pakub ähm, väga palju erinevaid võimalusi ja ma arvan, et selles valdkonnas peaksime me ka tegema ettepanekuid. Need ettepanekud, mis siin raportis on tulnud, ei ole õhust võetud sest äh, interneti toetusel töötav äh, majandussektor moodustab kolm protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja me peaksime arvestama sellega, et äh, internet kui kommunikatsioonivahend muudkui äh, muutub tähtsamaks ja tähtsamaks väga paljud inimesed suhtlevad äh, videosõnumite kaudu ja videosõnumid moodustavad väga palju andmete vahetust, arvatakse, et aastal kaks tuhat neliteist üheksakümmend üks protsenti ähm, sageduskasutusest ongi just videosõnumid, nii et seepärast tuleks meil mõelda ka selle äh, valdkonna toetamise peale. suur tänu, proua Del Castillo, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Trautmann, kolm minutit, palun. suur tänu, härra president, proua volinik, kallid kolleegid. esimesel lugemisel oli meil võimalus oma arvamus välja öelda raadiospektri äh, poliitika kohta. tahaksin äh, tänada komisjoni, et ta toetab meie arvamust telekomi paketi kohta. tahan õnnitleda raportööri härra Hökmarki ja variraportööre, sest tõesti, tegemist on väga hea raportiga. me oleme väga palju sellest küsimusest rääkinud. ja ikka ja jälle olen näinud, et parlament ning komisjon äh, on äh, täitmas ühiseid eesmärke, tegemist on piirideta küsimusega, kui me räägime sagedusaladest. kuid kui me otsime lahendusi, siis me peame mõtlema ka sellele, kuidas sagedusalade jagamist paremini korraldada ja liikmesriikide koostööd suurendada. ma ei usu, et me saame siin öelda, et ajalooliselt on selles küsimuses vastutavad ainult liikmesriigid. tööstuskomisjoni kompromiss tegelikult ei olnud sajaprotsendiliselt see, mida mina oleksin soovinud saavutada, kuid ma toetan seda üldist lähenemist, integreeritud lähenemist sagedusalade jagane, jagamisel. on väga tähtis, et me arvestame ka sotsiaalmajanduslike aspektidega selles küsimuses äh, volinik äh, mainis siin äh, parlamendi seisukohta. meil oli siin ka kolleeg Toieri algatusraport, millega on arvestatud selle raporti koostamisel. meil on siin muudatusettepanekud, milles nõutakse läbipaistvust. meil oleks vaja teada, kuidas sagedusalad on praegusel hetkel jaotatud ja kuidas seda kavatsetakse tulevikus teha. me peaksime leidma väga hea lahenduse selleks, et meil oleks võimalik kõiki sagedusalasid võimalikult äh, maksimaalselt ära kasutada. me peame tagama spektrite tõhususe ja selle, et kõigil oleks tagatud juurdepääs. sagedusalad peaksime me vaatama kui hooba, millega digitaalset lõhet ületada ja see ei ole tähtis mitte ainult suurtele ettevõtetele, vaid väikese keskmise suurusega ettevõtetele, sest nemad on meie majanduse kandjateks. ja lõpetuseks tahaksin veel öelda seda, et on täiesti selge, et esimesel arutelul toodi välja erinevad arvamused, aga meil on vaja veel enne aasta lõppu kokkuleppele jõuda. me peame arvestama sellega, et oleks võimalik pakkuda kõiki vajalikke teenuseid ja kõikide tarbijate huvid oleksid arvestatud ja kaitstud. see ainult niimoodi on meil võimalik ka majanduskasvu to toetada Euroopa Liidus suur tänu, proua Trautmann ja nüüd äh, härra Roode liberaalde, liberaaldemokraatide nimel, palun kaks pool minutit. And... suur tänu. parem, parem ja odavam andmeedastus läbi kiire ühenduse kõigile kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. tegemist on ambitsioonika poliitilise eesmärgiga, mida ma toetan kahel käel kuid äh, selle ülesande täitmine ei tule meile kergelt kätte. usun sellegipoolest, et meie esimese lugemise seisukohaga astume me suure esimese sammu selle eesmärgi suunas. lairibaühendus kõigile ei tähenda seda, et kõikidel oleks Facebookis profiil, vaid see tähendab seda, et maa Euroopal peaks olema äh, võimalus olla juhtiv Euroopa teadmistel põhistel majandusruum ja meie kodanikud ja meie ettevõtted saavad kasu kõikidest digitaalmajanduse eelistest. selleks, et eesmärgini jõuda, peab muutma kahte asja kõigepealt äh, oleks meil vaja hästi toimuvat äh, konkurentsi soodustavat telekommunikatsiooniturgu Euroopa tasandil ja sellepärast äh, oleme me võtnud vastu konkurentsieeskirjad. liikmesriikidel ei tohiks olla võimalus eraldada see sagedusriba osasid konkreetsele turuosalisele, kui see moonutab turuolukorda. teiseks, meil on vaja tõhusamat spektri jaotamissüsteemi, mis kajastab paremini meie nõudluse mitmekesisust spektri vallas. ja seetõttu ei, me räägime ainult kahesaja, kaheksasaja megahertsi sagedusriba vabastamisest, vaid räägime ka tuhande kahesaja megahertsi äh, vabastamisest kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tahaksin tänada äh, voliniku raportööre ja kaasvariraportööre ülihea koostöö eest, ilma selle koostööta poleksime, poleks me saavutanud sellist ambitsioonikuse taset. suur tänu, härra Chichester, kaks minutit, Euroopa konservatiivide reformistid, suur tänu, proua president Äh, ja suur tänu, proua volinik, kõigepealt äh, tahaksin ma avaldada tunnustust meie raportöörile härra Hökmarkile, ta on väga osavalt äh, juhtinud seda raportit läbi meie komisjonide ja saavutanud suure toetuse. ja liitun teiste variraportööridega ja teiste variraportööride kiidusõnadega. toetan tema soovi seadusandluse vallas, äh, mis peaksid toetama Euroopat äh, tehnoloogiliste väljakutsete saavutamisel äh, kõnealuses sektoris, Euroopa peaks jõudma liidripositsioonile kogu maailmas, tegemist on kõige kaasaegsema tehnoloogiaga ja see on meie jaoks oluline. oluline aga on ka saavutada õige tasakaal erinevate huvide vahel, ringhäälinguoperaatorite, mobiilioperaatorite ja ja ametlike kasutajate vahel näiteks sealhulgas äh, sõjavägi ja tsiviil hädaabiteenused ja siinkohal tahaksin ma öelda, et subsidiaarsuse põhimõtet ja liikmesriikide pädevusi tuleb austada äh, selles valdkonnas äh, ja selles protsessis. õigusloomeprotsess selles poliitika valdkonnas on iseäranis keeruline seda sellepärast, et tehnoloogiad, millest me räägime, arenevad ja muutuvad nii kiiresti, et me alati püüame neile järele jõuda ja ei suuda äh, ennetavalt oma õigusloomet kujundada kuid äh, sellegipoolest äh, me peame tegutsema, et äh, sillutada teed uuele, uutele tehnoloogilistele võimalustele ja sagedusriba kasutamine peab seda toetama, ma loodan, et see raport, see ettepanek just nimelt seda teevadki, suur tänu! suur tänu, härra Chichester, härra Lamberts! kaks minutit Roheliste fraktsiooni nimel, suur tänu, proua president! tahaksin rõhuta mitmeid asjaolusid, millest siin on juba räägitud, kõigepealt äh, pöördudes tagasi Catherine Trautmanni öeldu juurde, tõesti, spekter on väärtuslik vara, kuid tegemist on ka ühise varaga, mis on meie kõigi jaoks ja see ei peaks kuuluma eranditult kellelegi eraldi. see ei peaks kuuluma ühelegi ettevõttele, ühele organisatsioonile ja keegi ei peaks arvama, et neil on ainuõigus mingi sagedusriba osa kasutamisele, tegemist on avaliku varaga ja äh, harva, haruldase varaga ja me peame paika panema, kuidas seda vara tulevikus kasutada. ja seda tuleb teha analüüsides äh, seda, kuidas äh, riba praegusel hetkel kasutatakse, sealhulgas ka kodanike poolt, julgeolekuteenuste poolt, hädaabiteenuste poolt. me peame mõistma, kuidas spektri kasutus aset leiab, sellepärast et äh, praegune asut-, kasutus ei ole optimaalne, siis oleks meil vaja läbipaistvat, äh, läbipaistvat sagedusriba jagamise süsteemi, mis oleks ühtaegu ka paindlik. me ei tohiks äh, lubada omandada nii-öelda õigust mingisuguse sagedusriba üle nii, et ettevõte või isik arvab, et see kuulub igaveseks talle tegemist ei ole ainult kommertsvaraga, tegemist on varaga, mida saab kasutada kultuuri huvides, julgeolekuteenuste huvides, riigiteenuste huvides, hädaabiteenuste huvides ja nii edasi. kui me läheneme ainult turu seisukohast äh, lähtudes, äh, siis äh, tekib, võib tekkida olukord, kus mingid ettevõtted äh, nõuavad õigusi mingile osale sagedusribast ja väikesed ettevõtted äh, ei suuda teistega konkureerida, selline oleks ainult turupõhine lähenemine, tahaksin rõhutada seda, et äh, sagedusriba kasutamise suuremine mõjutab tegelikult ka rahvatervisega seotud küsimusi, mille üle tunnevad muret meie kodanikud. suur tänu ja läheme edasi, ütleb proua president ja kõigepealt saab sõna härra Verhe-, proua Verheyen. suur tänu! Äh, mis puudutab sagedusalasid, siis tegemist on tõesti väärtusliku varaga ja mida tuleb väga ettevaatlikult hallata. seepärast on raadiospektri poliitikaprogramm nii tähtis. sagedusalasid tuleb jagada majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi aspekte arvestades ja kõikide sagedusalade puhul tuleb neid kõiki kasutada täielikult selleks, et tagada võimalikult suur tõhusus äh, raadiospektri poliitika aluseks peaks olema eelmisel aastal vastu võetud telekomi pakett, sellepärast et seal pandi paika, et sagedusalade haldamine lähtub Euroopa Liidus sotsiaalsetest, kultuurilistest ja majanduslikest huvidest ja nendest kõikidest võrdselt. ja seda kõike tuleb sagedusalade kasutamisel Euroopa Liidus arvestada. tahaksin veel viidata ka sellele, et digitaalsete dividendide kasutamine on olnud Euroopa Liidu liikmesriikides praegu erinev nii just sagedusala kaheksasajast megahertsist allpool olev äh, vaat kasutusala tuleks kasutada alles siis, kui kõik muud äh, sagedusalad on ammendatud. tehnilised probleemid on siin alles ja need on lahendamata, peale selle tuleb mõelda veel, kuidas äh, kulusid katta, sellepärast et just kultuuriliste probleemi, kultuuriliste programmide üleminek on väga raske, kui tuleb soetada uus tehnika ja sagedusalade jagumisel tuleks äh, tõesti ka vastutustundlikult kaaluda erinevaid huvisid. ühelt poolt jah, on väga tore, et meil ole, on mobiilne traadita internet tagatud kõikides äh, regioonides, kuid samal ajal tuleb tagada ka äh, avalik-õiguslikule ja eraõiguslikele äh, programmidele sagedusalad. meil tuleb nüüd tehnilise arengu alustalad digitaalse informatsioonitehnoloogia tagamisel paika panna samamoodi, nagu meil tuleb säilitada kultuuriline mitmekesisus. suur tänu, proua Verhaien ja nüüd üks minut, proua Riera Madurell, palun suur tänu, proua president, proua volinik, täna on mul tõesti väga hea meel, et see arutelu toimub. väga harva kuuleme, et mingi sektori töö korraldamine ja plaanimine Äh, erinevates liikmesriikides äh, ühtemoodi toimub ja see on nüüd sagedusalade puhul olnud nii tänu sellele, et äh, meil oli siin parlamendi ja komisjoni vahel nii suurepärane koostöö, mida juhtisid härra Hökmark ja proua Trautmann. tegemist on väga tähtsa poliitilise küsimusega arutelud selle probleemi üle on tähtsad ja on väga tähtis, et me kasutaksime võimalikult tõhusalt kõiki meie ressursse meil tuleb tõesti võrrelda kasutajate erinevaid huvisid, sagedusalade kasutajate huvisid. edusammuks on see, kui me üha rohkem saame andmeid edastada, kasutades võimalikult vähe sagedusala. tegemist on dünaamilise protsessiga, väga kõrgetehnoloogilise protsessiga kuhu on kaasatud erinevad kasutajagrupid äh, selleks, et tagada paremat sotsiaalset ja majanduslikku mõju. nii et tõesti, selles protsessis ei tohiks olla kaotajaid. me peame pidevalt sagedusalade kasutamist äh, kontrollima, jagamist kontrollima, sest äh, niimoodi on meil võimalik toetada ka kodanikke ja nende sotsiaalset ja majanduslikku heaolu proua Riina Maturel, te ületasite väga palju oma kõneaega, sellepärast paluksin kõiki kolleege, pidage kinni oma kõneajast, muidu mul tuleb teid katkestada, kui te ületate oma kõneaja, siis teised saavad vähem rääkida. järgmisena kolleeg Odi, palun. suur tänu, proua president, proua volinik, lugupeetud kolleegid, lugupeetud raportöör, kõigepealt tahan tänada ja õnnitleda härra Ökmarki selle suurepärase raporti eest. mina selles arutelus toetan kõiki neid juhiseid ja ka seda, mida komisjon on ette pannud, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesest jaanuarist antakse vabaks ka kaheksasaja megahertsine sagedusala ehk et meil on võimalik kasutada nüüd eri, kõiki neid sagedusalasid, mis äh, äh, on vabaks jäänud. on väga tähtis, et me kasutame digitaalseid dividende. sagedusalad, mis on jäänud vabaks, äh, on registreeritud ja komisjon on nüüd teinud ettepaneku, mille kohaselt kahe tuhande üheteistkümnendast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani sagedused alad, sagedusalad vaadatakse üle ma tahaksin kaks asja välja tuua. proua volinik, härra Hökmark, minu jaoks on tähtis järgmine asi. me peame kasutama artiklit kaheksa meil tuleb kaasata eksperdid äh, kui me mõtleme selle peale, milliseid sagedusalasid kasutada ja kuidas sagedusalade kasutamist äh, harmoniseerida. väga tähtis on pöörata tähelepanu just traadita internetile ja traadita ühendustele. selliste ühenduste kasutamine peaks olema võimalikult väikeste takistustega. siis veel need sagedusalad, mida praegusel hetkel kasutatakse sõjalistel eesmärkidel ma ei saa aru, miks komisjonil ei ole siin pädevusi nende sagedusalade jagamisel. meil on ju selle kohta eraldi artikkel, kus räägitakse erinevate sagedusalade kasutamisest. suur tänu, härra Udi. järgmisena proua Tikau, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president, proua volinik, täna me räägime esimesest Euroopa äh, programmist ja meil on vaja strateegilist lähenemist, kui me räägime sagedusalade kasutamist, me peame siin arvestama ühisturu huvidega. selle programmi puhul on väga tähtis, et sagedusaladele juurdepääs oleks olemas ja et neid kasutatakse võimalikult tõhisa, tõhusalt ehk et me kasutame üldiste lubade kaudu sagedusalasid, et äh, sagedusalade jagamine on täpselt reguleeritud, et äh, sagedusalade segamine on väga äh, raskeks tehtud ja et rahva tervis on kaitstud. komisjon peaks täpselt paika panema, kuidas erinevaid sagedusalasid kasutada ja kuidas seda tulevik, võimekus äh, kasutada eriti just kolmesajast megahertsist kuni kolme gigahertsini. oma muudatusettepanekus olen mina teinud äh, ettepaneku ületamaks digitaalset lõhet selleks, et kõikidel Euroopa kodanikel oleks äh, juurdepääs traadita ühendusele, mille kiirus on vähemalt kolmkümmend megabitti väga tähtis on siin avalikule sektorile ja ärisektorile just sellele ühendusele juurdepääs tagada peale selle on meil vaja ka uut tehnoloogiat, kasutamaks neid sagedusalasid ja me peame kasutama ka digitaalseid dividende, tagamaks tehnoloogilist arengut. ja ma arvan, et me peaksime tõesti ka öö, ähm, maa ja atmosfääri valvamisel ja kaitsmisel kasutama neid uusi tehnoloogiaid. me võime kasutada ka erinevaid äh, GPS ja GMS süsteeme, Galileo süsteeme selleks, et arengut toetada. suur tänu, proua Tikau, ütleb proua president. ka teie, proua Tikau, ületasite oma kõne. järgmisena saab sõna proua Niibler kõnelejate nimekirjas, kuid tundub, et teda ei ole siin saalis ja sellepärast saab sõna proua Toia, palun, poolteist minutit jah, suur tänu. mina usun, et me kõik oleme ühel nõul, et see programm, see sagedusalade programm, et sellel on kaks eesmärki. ühelt poolt äh, tuleb meil selle sektori majanduspotentsiaali ära kasutada, mis puudutab siin just televisiooni ja massimeediat üleüldse. peale selle tuleb meil arvestada ka teiste valdkondadega, mis ei puuduta ringhäälingut, nimelt kultuurilised ja sotsiaalsed aspektid. minu arvates tuleb selle programmi puhul väga selged valikukriteeriumid paika panna kõige esimeseks kriteeriumiseks peaks olema meedia mitmekülgsus. sagedusalade jagamise programm äh, tuleb paika panna, see on väga tähtis selleks, et vältida monopolide ja olikopolide teket. Äh, ringhäälingu puhul on seda mõningates liikmesriikides praegusel hetkel näha ja teistes liikmesriikides äh, ehitatakse monopole üles, piiratakse juurdepääsu uutele ettevõtetele turul. ja selle äh, praktikaga tuleb lõpetada ja tuleb äh, hoolitseda ka selle eest, et turule jäävad alles need, kes on juba väga palju investeerinud siin räägiti sageduste alami, sagedusalade jagamisel ka oksjonitest. väga tähtis on mõelda sagedusalade jagamistel ka sotsiaalsetele nüanssidele, sest äh, oksjonid ei pruugi alati selle ka arvestada, nii et ka sagedusalade jagamise puhul tuleb meil järelevalvet äh, tugevdada. suur tänu, proua Toia, järgmisena härra Van Nistelrooy, kaks minutit, palun. proua president proua volinik, täna tähistame me Euroopa päeva. Euroopa pingutab konkreetsete probleemide lahendamise nimel selleks, et kodanike heaolu parandada ja suurendada ma arvan, et see küsimus, äh, millega härra Hökmark oma raportis äh, tegeleb, täidab kõik äh, need üle, need eesmärgid. tegemist on nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt tähtsa küsimusega kodanike jaoks. on väga tähtis, et sagedusalad vabanevad, et me saame veel juurde sagedusalasid ja et seda, neid vabasid sagedusalasid oleks võimalik kasutada traadita internetiühenduse jaoks. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal soovitatakse kaheksasada megahertsi vabaks lasta ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuhat kakssada megahertsi. meil on neid sagedusalasid vaja, kui me soovime jääda maailmas esikohale ja tõesti, me siin räägime teenustest, mis äh, kakssada miljonit eurot igal aastal sisse toovad ja moodustavad kaks kuni kolm protsenti Euroopa Liidu SKT-st, aga neid teenuseid on võimalik pakkuda ainult siis, kui ka piisavalt sagedusalasid on vaba vabad. praegusel hetkel on meil määrus üheksakümnendatest aastatest, kus me toona panime õige suuna paika ja väga paljud lõikasid sellest kasu. igal aastal on võimalik äh, teenida kaheksakümmend miljardit eurot. minu koduriik äh, Holland, mida ma siin esindan, äh, on juba praegusel hetkel valmis üleminekule, mobiilse interneti jaoks on juba sagedusalad vabaks tehtud ja ka ringhääling ning televisioon vajab sagedusalasid. peale selle tuleb meil veel ka interferentsi probleemid lahendada, näiteks just traadita mikrofonide puhul. ja mõeldes nüüd sellele tulevikku vaatavasele raportile, tuleb meil veel ka komisjoniga kokkuleppele jõuda ja soovin palju õnne härra Hökmarkile selles töös. suur tänu ja kallid kolleegid, järgmisena saab sõna härra Rüübih, palun kaks minutit. härra Rüübih räägib ilma mikrofonita jah, suur tänu, ma vabandan kõigepealt, äh, et äh, saadikud lahkuvad siin saalist, aga tööstuskomisjonis toimub praegusel hetkel hääletus ja me ei ole suutnud üksteist veel kloonida äh, kallid kolleegid, härra Hökmargile tahan öelda, et kompromiss on väga hea, kuid ma arvan, et selle küsimuse puhul peaksime me alati arvestama ka sellega, et see tulemuste tase, mida me tulevikus soovime selle esimese põlvkonna Äh, võrkude puhul ja kaabel äh, ühenduste kasutajate puhul on ikka veel kasus ja seda tulemuste taset tuleks seetõttu ka paika panna, sest näiteks päästeteenistused kasutavad veel esimest põlvkonda. meil on siin tõesti vaja mõelda selle peale, kui kiiresti on võimalik andmeid edastada, peame mõtlema ka dubleerimise peale, selle peale, et meil on vaja tarkvaralahendused leida. meil on vaja üksikasjalikumat raportit tulevikuks selleks, et meil oleks võimalik esimesse põlvkonna GSM-süsteemi süsteemide kiirust suurendada. me teame, et isegi kaabliühenduste puhul on kiirus väga kiire, sada megabitti või isegi rohkem ja tulevikus on võimalik kiirust veel suurendada. aga suuremad probleemid on meil siin hindadega, eriti just äh, andmete rändluse puhul on liikmesriike, kus äh, ühte gigab baiti on võimalik osta vähem kui ühe euro eest ja praegusel hetkel vaatasin, et kui ma kodus ostan ühe gigabaidi, siis ma maksan ühe euro ja kui ma olen Strasbourgis, siis ma maksan üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa eurot ja mõnes teises liikmesriigis võib üks gigabait maksta isegi neliteist tuhat üheksasada eurot. nii et tõesti, proua volinik, siin on vaja veel väga palju ära teha, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et me ei räägiks mitte ainult äh, sellest, äh, millised on selle uue otsuse tulemused, kui äh, suured on kiirused, vaid me peaksime looma ka ühtse hinnaturu, et meil oleks võimalik üle Euroopa kasutada äh, seda andmesidet ja et me, et hinnad oleksid Euroopa Liidus ühtsed. suur tänu, härra Rüübich ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde kas keegi soovib sõna kolleegidest vaba mikrofoni vooru raames? härra Möltser, palun, soovib sõna. üks minut. Euroopa... suur tänu, Euroopa on võimalik äh, jääda esikohale majanduslikus arengus ainult siis, kui me tõesti kasutame viimast äh, kõige äh, paremal tasemel tehnoloogiat ja lairibaühendused mängivad siin väga suurt rolli. meil on võimalik sagedusaladega tõesti ka tagada võimalikult kiire andmete edastamine. Äh, sagedusalade jaotamine Euroopa Liidu tasandil on kohe kindlasti äh, hea äh, ei ole kohe kindlasti hea, sest isegi komisjon on öelnud, et on hea, kui seda teevad liikmesriigid ise Äh, meil on tõesti kulud väga suured, aga sellegipoolest tuleb meil siiski klaaskiud ühendusi kasutada. praegusel hetkel Euroopa Liit on oma konkurentsidest, äh, ameeriklastest ja hiinlastest maha jäänud ja seda seetõttu, et meil ei olnud praegu piisavalt äh, korralikku poliitikat. olen nõus raportöör Höppmargiga, et see praegusel hetkel paika pandud tegevuskava sagedusalade jagamiseks peaks olema selline, millest kohe ilmtingimata kinni peetakse suur tänu, kas keegi veel soovib sõna saada, tundub, et ei, siis äh, annan sõna nüüd vastamiseks volinik Kroosile, palun. aitäh kõigile neile, kes äh, selles arutelus osalesid, tegu oli tõepoolest väga põneva aruteluga näib, et tegemist on tõesti väga palju tundeid tekitava teemaga, aga tegemist on ka valdkonnaga, kus meil vaja on uusi ja värskeid ideesid, nagu Katrin Trautmann ütles, tegemist on ühise teega, avaliku teega ja me peame siin jõudma ka üksmeelele. tulen selle juurde, mida ütlesid raportöör ja variraportöör. Nad on suutnud asja teha selgeks ja läbipaistvaks ning on meile kõigile selgeks teinud selleks, mida me peame tegema, et hea lõpplahenduseni jõuda. loomulikult äh, tegemist on demokraatliku aruteluga, interaktiivse aruteluga, proua president, me arutame digitaalset tegevuskava ning me oleme selles osas kõik üksmeelel äh, see on äärmiselt oluline küsimus digitaalse tege tegevuskava valdkonnas, me kõik peame täitma oma kohustusi, me peame asuma selgetele seisukohtadele, sellepärast et kui me seda ei tee, siis me võime unustada äh, selle, mida me siin enne ütlesime, nagu proua Toia ütles, et teatud hetkel me peame olema teadlikud sellest, et äh, Euroopa kaks äh, tuhat kakskümmend strateegia osa on ka Euroopa digitaalne tegevuskava ning Euroopa Liit peab hoolitsema selle eest, et kõik inimesed saavad oma võimalusi selles valdkonnas kasutada. niisiis, ja tegelikult äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks peame me asjad väga selgelt välja ütlema ja proua president, kui me tõesti seda soovime teha, siis me peame olema järjekindlad, me peame Äh, toime tulema kõigi tagajärgedega, mis sellega seotud on. tahaksin öelda kõigile nendele saadikutele, kes täna sõna võtsid, kes tegid seda väga selgelt, kes tõid välja prioriteedid, et lõppkokkuvõttes peame me kokku leppima selles osas, milline peab olema meie strateegiline lähenemine, äh, strateegiline lähenemine tähendab määrusi, tähendab äh, raadiospektrumi spektri haldamist ja mulle on tunne, et takistusi endiselt veel on, aga ma olen nendest takistustest teadlik ning need takistused võrreldes sellega, mis on kaalul, on äh, suhteliselt väikesed. Äh, proua president, me tahame, et äh, spektrumit kasutatakse ringhäälinguks, ärge saage sellest valeti aru, valesti aru, seda me soovime kindlalt. kui me räägime rohkemast spektri eraldamisest lairibaühendusele, siis ma arvan, et kõik teavad, et varem või hiljem ning äh, enamik parlamendisaadikuid äh, lihtsalt soovi, kindlasti sooviksid, et varem me peame selle probleemiga tegelema. tegemist on olukorraga, kus äh, kõik võidavad ja kui me vabastame selle kaheksasada megavatise lainesageduse, siis meil on võimalik spektrumit, spektrit palju paremini kasutada, aga kui me vaatame lihtsalt tagasi ja muide, Eh, seda me ei tohiks eriti sageli teha, sest et väljakutsed on ikkagi tulevikus, aga kui me vaatame tahapoole, siis kes oleks võinud viisteist aastat tagasi arvata, millised on need asjad, mis on praegu kaalul. ning kui me oleksime viisteist aastat tagasi oodanud ja oleksime lihtsalt mõelnud, et et kõik need asjad peavad olema korras, enne kui me mingeid otsuseid poliitikutena langetame, siis eh, ei, äh, siis me ei oleks hakanud raiskama aega aruteludele, mis peaks olema number üks, mis peaks olema number kolm meie prioriteetide seas ja nõnda edasi. raadiospekter kuulub liikmesriikide pädevusse, ma olen sellest täiesti teadlik. komisjon on sellega täiesti nõus, liikmesriigid otsustavad, kuidas seda kasutada, aga me kõik oleme üksmeelel selles, et tegemist on väga väärtusliku ressursiga ning kui me räägime digitaalselt ühisturust, siis selle läbi on meil võimalus ka, võimalus ja ka kohustus äh, seda teemat piiriüleselt käsitleda ning kui on üks valdkond, kus tuleks piiriüleselt tegutseda, siis see on kindlasti raadiospekter. tähtajad, mis on kaalul ja mis oli kaalul, on täiesti selge, et kaks tuhat kolmteist ei ole minu jaoks küll liiga varane tähtaeg. ma arvan, et et meil on ka kaks äh, väljapääsuteed, näiteks naaberriigid äh, ja kui ilmnevad sellised asjaolud, mida keegi ei oleks osanud ette näha, siis äh, ei tohi hakata endale ise probleeme tekitama. aga me ei tohiks ainult sellega piirduda. ma arvan, et me peaksime astuma kindlale seisukohale, aeg ei tööta meie kasuks ning äh, kõneldes eranditest, neid erandeid ei tohiks väärkasutada, kui nii luba, lubate öelda. Äh, ühtekokku, äh, proua president, ootan neid arutelusid ka nõukogu liikmetega, ma ootan teie hääletuse tulemusi ning vaatan enesekindlalt tulevikku. ma olen täiesti kindel, et üks nendest sammastest, mida me praegu käsitlemine, käsitleme, ilmselt saab oma lõppkuju juba enne aasta lõppu ja veel kord tahaksin teid tänada väga konstruktiivse ja väga pos-, väga positiivsete jõupingutuste eest, mida on teinud mitte üksnes raportöör ja variraportöörid ka, vaid ka erinevate komisjonide saadikud, kes selle teemaga on tegelenud, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna härra Höökmark, kes on raportöör ja kellel on kokkuvõtteks kaks minutit. suur aitäh, proua president, suur aitäh ka teile, proua volinik. ma arvan, et me peame endale selgelt aru andma, et me räägime praegu sellisest ühiskonna osast, kus areng on eriti kiire. see areng on juba toimunud, ta toimub praegu ja toimub ka tulevikus erakordselt kiiresti ja seetõttu peame me juba praegu mõtlema sellele, mida me soovime näha aastal kaks tuhat kakskümmend. seetõttu on tähtis ära märkida, et äh, me räägime siin äh, lairibaühendusest, kuid me ei ütle midagi, midagi liigset, me ütleme lihtsalt seda, et äh, meil peab olema võimalik tulevikus teha otsuseid, kui me tahame lairibaühendust kasutada tulevikus kõige soodsamal moel spekter on äh, nii-öelda napp ressurss, kuid ühtlasi on äh, ta kõigi omand ja seetõttu tuleb teda kasutada nii tõhusalt kui võimalik ja seda tõhusust on eelkõnelejad ka rõhutanud. ma tahaksin omalt poolt rõhutada ka seda, et tegelikult ei ole mitte mingit huvide konflikti äh, kultuurilise kasutamise ja ärilise kasutamise vahel kindlasti on kultuurielementi võimalik nende uute tehnoloogiate juures kasutada, ehk siis neid uusi tehnoloogiaid ei kasutata ainult ärilisel eesmärgil. kui kultuuri ei kaasata, siis jääb ta lihtsalt maha ja ma arvan, et tegelikult on kultuurivõimalused Euroopas äh, siiski palju paremad, kui me ei piiritle kultuuri ainult äh, vana tehnoloogiaga me peame kasutama olemasolevaid võimalusi ja looma ka uusi võimalusi, kuid selleks, et seda teha, peab meil olema õigus teha otsuseid. ja ma ei iroonitse sugugi, vaid olen väga rahulolev, kui ütlen, et keegi saalis olijatest ei tohiks äh, seada kahtluse alla seda, et Euroopa Liit äh, peab tõusma esikohale. me peame olema üleilmses konkurentsis esikohal, meil peavad olema kõige paremad teadmised, kõige parem tehnoloogia, häid otsuseid teha ja võita saame me ainult siis, kui me oleme esikohal, aitäh! suur aitäh ka teile, härra Hökmark! sellega lõpeb äh, käsilolev debatt ja hääletus toimub kolmapäeval. ehk siis ülehomme kell pool üks, kell kaksteist kolmkümmend